So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu kallid kolleegid, tere tulemast meie komisjoni koosolekule, vabandan, et ma siia hiljaks jäin, aga talunikud äh, blokeerisid mu tee ja seepärast jäin pool tundi hiljaks. tere tulemast esimeseks päevakorrapunktiks on päevakorra vastuvõtmine, ma näen, et keegi midagi kommenteerida ei soovi, seega on päevakord kinnitatud. teiseks äh, juhataja teadaanded. selle kohta on mul paar sõna öelda. nimelt, et meil on siin äh, grupp äh, Põhja-Iirimaalt ja me tervitame neid siin meie komisjoni koosolekul. siis esimene tähtis päevakorrapunkt selleks on kolmas päevakorrapunkt, arvamuste vahetus äh, proua Katariin Šeslen-Šaneliga, kes on Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektor proua Žislen Lanel, tere tulemast meie komisjoni koosolekule nüüdses uues koosseisus. loodan, et äh, uuel kollektiivil on ka palju energiat seda tööd jätkata ja seepärast äh, annaksin teile kohe sõna selleks, et me saaksime arutada kõige tähtsamaid küsimusi. palun. suur tänu härra esimees, austatud parlamendiliikmed. ma olen väga tänulik võimaluse eest värskelt ametisse valitud keskkonnakomisjoni ees ja esindada siin Euroopa Toiduohutuse Ametit. mikrofon ei olnud sees, kõneleja kordab sissejuhatuse üle. mul on väga hea meel rääkida teile täna Euroopa Toiduohutusameti tegevusest. kõigepealt tahaksin teid õnnitleda teie ametisse valimise puhul Euroopa Parlamenti ning soovida teile edu uue mandaadi täitmisel. me oleme täiesti teadlikud sellest, teie samuti, et meil on toiduohutuses palju ära teha, palju ära teha ka keskkonna ja rahva tervise kaitsel Euroopa Toiduohutusamet on nii-öelda järelevalveorgan toiduohutuse osas ja me ootame huviga koostööd teiega. esinen teie ees selleks, et äh, arutada äh, ka neid probleeme, mis teie tõstatate. samuti olen valmis äh, rääkima teile sõltumatu otsustegemise protsessist, nagu te teate eh, ja tahaksin ka rõhutada, et ähm, meie põhitegevus on teaduslikult põhjendatud andmete kogumine ja esitamine selleks, et põhjalikult võimalikke riske hinnata. meie amet loodi kahe tuhande teisel aastal ülesandega teaduslikult põhjendatud nõuandeid anda komisjonile, Euroopa Parlamendile, liikmesriikidele otsuse tegemisel ning anda informatsiooni võimalike ohtude kohta toiduaheles. meie ülesanne on töötada läbipaistvalt teaduslikele andmetele tuginedes ning tehes koostööd kõigi huvigruppidega väga vajalik on riski hindamine ja riski juhtimine eraldada ning just selline uus mudel toiduohutuse hindamisel on nüüd kasutusele võetud selleks, et äh, meie partnerite usaldust, kodanike usaldust pälvida ekspertteadmised erinevates valdkondades on olulised meie töös, samuti nende küsimuste lahendamisel, mis puudutavad riskijuhtimist. me töötame koostöös rohkem kui tuhande viiesaja ekspo-, eksperdiga kogu Euroopa Liidust, kes ennastsalgavalt tegelevad just äh, toiduohutuse küsimuste ja riskihindamisega. samuti on meil teadlaste paneel, mis tegeleb riskihinnangutega just Euroopa tasandil. meie asutamismäärus on meie ametile väga laia tegevusvaldkonna usaldanud, näiteks me tegeleme nii looma heaolu, loomade tervisega kui ka eh, taimetervise ja, ja toitumisküsimustega võib-olla mõned küsivad, miks me tegeleme niisuguste küsimustega, mis otseselt võib-olla ähm, riskihindamise valdkonda ei kuulu. näiteks, miks me tegeleme kalade heaoluga, miks me hindame äh, GMO riske või pestitsiididega seotud riske, aga toiduohutus on väga lai valdkond ning äh, toiduahelas on kõik omavahel seotud. Need küsimused on omavahel kõik seotud seotud meie toitumisega, toidu tootmisega, mis on kõik meie jaoks oluline. koostöö liikmesriikidega on samuti kesksel kohal meie ülesannete täitmises, seetõttu on meil väga tihedad sidemed kõigil organisatsiooni tasemet, tasemetel. koostöö on eriti tähtis erakorralistes olukordades. näiteks tahaksin teile tuua Iiri ametivõimude äh, õigeaegse reageerimise, valmiduse jagada meiega informatsiooni eelmise aasta dioksiinikatastroofi ajal. ametlikud struktuurid koostööks meie agentuuriga on nüüd juba hästi sisse töötatud. me teeme koostööd nõuandva foorumi kaudu, kus osalevad kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ja meil on ka kontaktisikud liikmesriikides ja meie tähtsaim prioriteet on teaduslikult põhjendatud andmete vahetamine. rohkem kui kolmsada pädevat organisatsiooni Euroopas eh, tegi meiega koostööd aastal kaks tuhat üheksa ja meie amet Euroopa Liidu kaudu oleme eh, siis rahastanud erinevaid projekte seitsme miljoni euro ulatuses. me liigume integreeritud riskihindamis eh, strateegia suunas nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil. tehes seda siis äh, nii ökonoomselt kui võimalik, kasutades säästvalt Euroopa Liidu ressursse. seetõttu huvitab meid eriti sünergia Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, me tegeleme ka äh, mitmete projektide kaudu erinevate Euroopa Liidu ametitega, Euroopa Ravimiametiga näiteks ja samuti vahetame andmeid Euroopa Kemikaalide Ametiga, hinnates siis kemikaalide ohutust praegu töötab meie ametis nelisada viiskümmend inimest, kaks kolmandikku, kellest on siis teaduspersonal. me oleme hästi varustatud selleks, et õigeaegselt teaduslikku informatsiooni edastada vajaduse korral. see ja üks meie töö osa on ka eh, soovituste andmine seadusandluse väljatöötamisel. meie töökoormus eh, on seotud eelkõige õiguslike tähtaegadega, kolmkümmend viis protsenti meie ressurssidest ehm, kulubki eelkõige mm, erinevate taotluste analüüsimiseks, need puudutavad GMO-sid, toidulisandeid, pestitsiite, uuendtoitu, ehm, terviseinformatsiooni pakenditel. eelmisel nädalal muide avaldasimegi ähm, me üheksakümmend neli avaldust viiesaja erineva äh, tervisemärgise äh, kohta ja me kavatseme veel tuhande kahesaja sellise märgise kohta avaldust avaldada. me otsisime umbes kahe tuhandele väitele või terviseväitele täiendavat informatsiooni ja eh, need numbrid näitavad juba ise, kui palju me tööd te-, teeme ja see näitab ka, kui palju meil on vaja ressursse selleks, et oma mandaati täita väga palju tegeleme just allergeenidega, toitainetega, mis tagavad toidu ohutus või mis ohustavad ähm, inimtervist, mis võivad põhjustada ülekaalulisust ja nii edasi. kahe tuhande kümnendal aastal hindasime või kavatseme me hinnata eelkõige mm, toiteväärtust, sellega seotud informatsiooni toitainetel. kahe tuhande kaheksandal aastal edastasime me peaaegu viissada äh, avaldust või, või analüüsi, see arv aga kasvab, kahe tuhande üheksandal aastal oli see üle tuhande juba. meil on vaja niisugust tootlikkust, sellepärast et ülesanded, mida me oma mandaadi piires peame täitma, samuti kasvavad ja samuti selleks, et meie amet oleks usaldusväärne. me oleme seetõttu oma teadustööle ehm, kvaliteedi hindamisprogrammi taotluse teinud, samuti töötame me nii kiiresti, kui suudame et erakorralised, selleks, et vältida, et erakorralised olukorrad ei muutuks kriisiolukordadeks. sellised teemad nagu melamiinisisaldus toidus, muide arenevad mitte kuude, vaid nädalaga ja meil oli väga hea meel vastata riskijuhtivatel, riske juhtivatele organisatsioonidele kiirelt ja ehm, meid aitab meie töös eelkõige kontakt toiduaela, toiduaelaga tegelevate kõigi osapooltega. GMO-s or cloning, where there are significant, there is significant ühtlasi peaksime seadusandlust äh, lihtsustama ja ühildama sellistes valdkondades, näiteks nagu GMO-d äh, ja me tahame, et meie tegevus oleks liikmesriigiti ühtne ning äh, samuti on kokku pandamas osapoolte platvorm, mis koondaks siis talunikud, toidu töötlemises osalejad, vabaühendused ja tarbijate ühendused selleks, et tagada meie tegevuste tõhusus ja asjakohasus nendes valdkondades. kuigi EFSA äh, on äh, täna öö, äh, suurendanud oma suutlikkust selles valdkonnas, ei saa me jääda istuma ähm, käed rüpes. Teie komisjon on olnud võtmelise tähtsusega meie mandaadi täitmisel, ma olen väga tänulik selle eest. kahe tuhande kaheksandal aastal kohtusin ENVI komisjoniga seoses meie äh, kahe tuhande üheksa, kahe tuhande kolmeteistkümnenda perioodi strateegiakavaga ja ma olen väga tänulik selle tagasisideme eest, mida ma siit sain. tegemist on strateegiaga, mis toob välja kesk- ja keskpika ajal meie toiduohutusega seonduvad väljakutsed ja see on siis kõik selles haldusprogrammis ka kirjas ja nüüd äh, rakendame siis äh, seda strateegiat, see on meie iga-aastase tööprogrammi aluseks ning äh, oleme teile juba edastanud ka kahe tuhande kümnenda aasta tööprogrammi. see programm hõlmab endas peamiselt kahte uut algatust järgmiseks aastaks. Need on üliolulised Euroopa Liidu hindamisvõime suurendamiseks ja mille jaoks teie toetus on hädavajalik. esimene nendest algatustest on seotud andmekogumise ja analüüsiga. suutlikkus andmeid koguda ja neid analüüsida on kogu meie töö aluseks. kahe tuhande üheksandal aastal avalikustasime üheksa äh, aruannet äh, toidu äh, riknemise kohta ning tulemas on aruanne eh, ka eh, nii-öelda toiduainetega seotud skandaalide osas, üks nendest puudutab salmonella juhtumit ja alles hiljuti olete saanud ka mürkainete jääkide kohta aruande, mis kõik on osa meie seireprogrammist. selle aasta lõpuks saadame teile ka üleande andmekogumise kohta toiduohutuse ja söödaohutuse osas. see kirjeldab tänast olukorda Euroopas, toob välja võimalikud nõrkused ning teeb soovitusi äh, paranemiseks. selles aruandes äh, on rõhutatud sellele, kui vajalik on äh, üle-euroopalise toidutarbimise andmete kogumine selleks, et meie hinnangute järjepidevust ja usaldusväärsust suurendada. selleks, et riskida äh, seda, äh, selleks, et hinnata riskitaset, millega meie tarbijad on silmitsi, peame me teadma, mida nad äh, söövad. toiduainete tarbimist puudutavad andmed ei ole alati kogutud kõikides liikmesriikides ja kui neid ka kogutakse, ei ole nad omavahel võrreldavad. meie projekt, mille me tahaksime käivitada aastal kaks tuhat kümme, Äh, tooks siis meie institutsiooni kõik vajalikud andmed ja ka lisaandmeid näiteks toitumise osas, kus kasutatakse andmeid selleks, et panna paika teadmi-, teadusel põhinevad äh, toitumisalased suunised. selles osas teeme koostööd teiste Euroopa Liidu institutsioonidega. see on tohutu töö ja toob tohutuid äh, hüvesid kaasa Euroopa tarbijatele, kuid selleks on vaja Äh, ka tohutult ressursse, meie oleme valmis omalt poolt nii palju kui võimalik äh, ressursse suunama sellesse projekti, on vaja ka Euroopa Liidu keskfondidest äh, ja liikmesriikidest saada lisatoetust ja loodetavasti parlament ja teie komisjon toetavad meie algatust selles väga olulises valdkonnas. teine oluline algatus kahe tuhande kümnendal aastal puudutab äh, tärkavate riskide küsimust. Euroopa Liit äh, saab kiiresti reageerida täna küll tekkinud terviseriskidele, kuid ülioluline on see, et me oleksime proaktiivsed ja et me anal-, analüüsiksime riske enne, kui nad saastavad meie toiduvarusid. ja sellepärast me saadamegi esimese iga-aastase raporti selle kohta teile juba kahe tuhande kümnenda aasta esimesel poolel. aastate jooksul on usaldusväärsus meie toiduvarude osas suurenenud, kuid nagu me oleme valusalt õppinud, võib üleöö see usaldus kaduda ja sellepärast me peamegi oma jätkutegevusi selgemini defineerima selleks, et me saaksime juba eos maandada kõik ris-, tekkinud riskid või tekkivad riskid üleilmastuvas maailmas, kliima soojenemise keskkonnas on see ülioluline, kuid see töö muidugi nõuab koostööd ülemaailmsel tasandil ja koostööd meie osapooltega. meie teadusnõukogude ja teaduspaneelide läbi oleme võtnud juhtrolli äh, ka seiretegevuses praegu on andmeid kogutud üle terve Euroopa, neid andmeid on salvestatud erinevatesse allikatesse ja me peame tagama selle, et neid andmeid ka kasutatakse. meil on vaja teie toetust kahe tuhande kümnenda aasta nendeks algatusteks, millele just veetasin, need on suured sellel on suured hüved meie tarbijatele ja meie töö tõhusus kindlasti suureneb. see oleks meile suur au, kui me saaksime teile oma tööd tutvustada ja me teeksime seda hea meelega. ja kasutaksingi nüüd võimalust äh, teid kutsuda EFSA peakorterisse äh, Parma linna Itaalias ja sellega ma lõpetaksin ja olen valmis vastama kõikidele küsimustele. Ja, Frau Gisler Daniel, vielen Dank für die Präsentation. suur tänu selle ettekande eest, suur tänu ka selle töö eest, mida te teete Teie agentuur on kahe tuhande teisest aastast väga palju edasi arenenud ja ma arvan, et parlament on ka alati vastu tulnud teie personali ja rahasoovidele. me soovime ka, et see töö jätkuks. nüüd on terve rida saadikuid soovinud sõna ja ma annaksin kõigepealt sõna härra Richard Seeberile. suur tänu, härra esimees äh, lugupeetud proua tegevdirektor, suur tänu teie ettekande eest. nagu te teate, toiduohutus ja GMO-d on väga emotsionaalne küsimus ja see tõstatub ikka ja jälle meie kodanike meeltes minu teada ei ole siiamaani esitatud ühtegi taotlust äh, geenmuudatud toiduaine äh, turule lubamise kohta, mis ei oleks saanud teie luba. minu teada siiski teaduslikud uuringud näitavad, et GMO-d võivad olla ohtlikud. kas te võiksite meile lühidalt selgitada, kuidas te neid otsuseid vastu võtate ja selgitaksite, miks siiamaani te ei ole oma töös arvestanud neid uuringuid, mis ütlevad, et GMO-del võib olla ka negatiivne mõju? teine küsimus puudutab äh, uusi toituaineid. minu teada USA-s on seal juba teatud programmid välja töötatud ja ma tahaksin, et te natukene selgitaksite meile. minu teada mitte keegi ei soovi USA standardeid Euroopa Liidus sisse viia nii et äh, võib-olla meil siin parlamendisaadikutena oleks võimalik ka midagi sekka öelda ja ma tahaksin teada, mida te arvate. ja viimane küsimus puudutab äh, nanomaterjale. tahaksin teada, milliseid mõjuhinnanguid on siiamaani läbi viidud. tegemist on tehnoloogiaga, mis on palju lubav, inimeste ootused on, ootused on kõrge, aga ma tahaksin teada, milline on asjade viimane seis. aitäh! suur tänu, Richard Seeber ja Linda McEwen! Thank, thank you, Chair. Um suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka EFSA direktorile taas kord meie kohtumisel osalemast, ootame põnevusega tööd uue man-, uue mandaadi ajal. Te rääkisite ettepanekust seoses nende tervislikkusele viidatavate väidetega, see on väga positiivne ja loodetavasti kaovad sellega toru, turult eksitavad väited ja viited, kuid äh, küsimus profiilide kohta, seadusandluses võtsime eelmise parlamendi osas äh, ajal vastu seadusandluse, kus äh, me tahtsime seda, et näiteks kõrge soolasisaldusega tooted ei saaks kanda selliseid väiteid. kuid äh, see asi jooksis natukene ummikusse, mis on toimunud, aga sellepärast, et eelmisel nädalal tekitas mulle muret äh, see, et üsna mitmed inimesed pöördusid minu poole ja ütlesid, et läbirääkimised on äh, rööbastelt maha jooksnud ja et väidetavalt Euroopa Komisjon lubaks hea meelega selliste väidete lisamist pakenditele ka selliste toodete puhul, mis ei ole tervislikud. Äh, kas see on tõesti tõsi? ja näiteks isegi jäätisel oleks võimalik panna tervislikkuse, tervisliku toote märk Äh, mitte ma ei ütle, et sellised tooted nagu jäätis peaks turult kaduma, kuid me ei peaks tootjaid, äh, tarbijaid eksitama, nii et ma tahaksin täpselt teada, kuhu me oleme jõudnud sellega ja kuidas näeb välja menetlus täpsemalt. Chris Davis. suur tänu, härra esimees proua direktor, te rõhutasite oma avasõnades seda, et EFSA eesmärgiks oli peaasjalikult keskenduda toiduohutusele kuid et EFSA töökoorem äh, ja mandaat on laienenud kaugemale, rääkisite äh, möödaminnes ka GMO-dest, aga minu küsimus on mesilaste kohta ja mesilaste säilimise kohta, sellega on EFSA samuti tegelenud, kuid kuhu see piir siis lõpuks ikkagi tõmmatakse? komisjon ei saa EFSA-t pidada bioloogilise mitmekesisuse alaseks kohtunikuks, ei saa ju lubada seda, et EFSA otsustab, et millised tooted, mis võib-olla inimestele on täiesti ohutud, äh, kuid on ohtlikud äh, näiteks äh, putukalistele. mulle tundub, et EFSA selles osas on läinud oma esialgsest mandaadist üle. ja seda eriti ei kontrollita. ja kui kaugele siis see mandaat peaks nendes valdkondades minema ikkagi, kui me vaatame loodust natukene laiemalt äh, ja kui palju peaks tegelema siiski nende, nende küsimustega teised agentuurid, näiteks keskkonna või kemikaalide agentuur? Sandrine Pell. suur tänu. tahaksin tagasi tulla selle küsimuse juurde, mis puudutab puudutab riski hindamist Monsanto eh, maisi hindamist, see oli siis GMO number kaheksasada kümme, eh, räägitakse, et eh, tavaline mais võib ohtu sattuda, kui putukad kannavad selle maisi tolmu edasi, öeldakse, et seda maisi ei ole Euroopa Liidus, aga siiski kahe tuhande kaheksandal paluti teid anda hinnang selle maisitüübi mõjule nii lühemas kui pikemas perspektiivis, millist ja eh, EFSA, arvestades siis eh, kogu keskkonna mõju pikemas perspektiivis, tunnistas, et ta ei ole võimeline põhjalikku analüüsi selle kohta andma, aga nüüd küsiksin, kas te olete nõus sellega, et pikaajalised GMO mõjud ei ole üldse hinnatavad korralikult? ja nüüd see positiivne raport Monsanto rehabiliteerimise kohta kahe tuhande üheksanda aasta novembrist et mm, tegelikult ju tunnistab ka, et tal on äh, kaudne mõju teistele organismidele. kas siiski võib pidada äh, seda analüüsi piisavaks, et nimetatud kultuuri ära keelata või on see ebapiisav? Te kõnelesite väga-väga kiiresti, meie tõlkidel on väga raske niisugust ette loetud teksti tõlkida, aga võib-olla teie nüüd vastaksite meile. suur tänu. seoses meie tegevusega geneetiliselt muundatud organismide valdkonnas tahaksin teile öelda, et me oleme analüüsinud või me oleme saanud sada kaheksakümmend üheksa taotlust GMO-de kohta, me oleme osade puhul ka juba oma teaduslikult põhjendatud arvamuse edastanud kaheksa taotluse puhul on need taotlused taotleja poolt tagasi võetud pärast seda, kui me taotlesime omalt poolt täiendavat informatsiooni nende käest. Teil on õigust, kui te ütlete, et me ei ole negatiivseid arvamusi või analüüse esitanud. me ei saa öelda, kas tervisele või keskkonnale mingeid ohte on nende puhul, aga õige on siiski tunnistada, et kui meie palusime taotlejatelt täiendavat informatsiooni, siis taotlejad võtsid oma taotluse nende äh, kultuuride hindamiseks tagasi ja see on juba e, iseenesest ohumärgiks, seega ma arvan, et riski hindamise protsessi tuleb jätkata ja siis kaaluda, kas lubada või mitte. teiseks arvan, et on oluline öelda et, et üheksakümne viie protsendi taotluse puhul oleme me tegelikult taotlejatelt täiendavat informatsiooni palunud. me oleme tõesti aktiivselt informatsiooni otsinud selleks, et meie riskihinnangud oleksid adekvaatsed. Te nimetasite siin koostööd erinevate toiduorganisatsioonidega, toote, tootjatega ja väga tähtis on muidugi ka rahvusvaheline koostöö ÜRO ametitega. eelkõige selleks, et ära kasutada kõiki olemasolevaid andmeid riskihinnangute kohta eh, ka väljastpoolt Euroopat, samuti on tähtis minu arvates ka oma mõju avaldada rahvusvaheliste organisatsioonide tööle. seetõttu tegeleme me koodeks aliment-, alimentaariusega, toetades Euroopa Komisjoni ning aitame välja töötada rahvusvahelisi riskihindamiskriteeriume. ÜRO Toiduorganisatsioon on ähm, väga oluline partner meie jaoks ja minu arvates on väga tähtis teaduslikult põhjendatud andmete vahetamine. kahe tuhande seitsmendal aastal sõlmisime me ka Ameerika Toidu- ja Ravimiametiga konfidentsiaalsete andmete vahetamise eh, lepingu. Eh, me oleme nanotehnoloogia ja kloonimise alal vahetanud informatsiooni, see ei ole sageli avaldatud informatsioon, aga USA-s on see saadaval ja seetõttu teeme me just koostööd teaduslikult te,, teadustööga tegelevate organisatsioonidega. see on usaldusväärsuse seisukohast väga tähtis ja samuti eh, mõjutamaks ka mujal maailmas tehtavat nanoosakeste ja nanotehnoloogia puhul on õige rõhutada, et see on arenev teadus ja eelmisel aastal saime me Euroopa Komisjoni palve äh, määratleda, ka iseloomustada neid riske ja ohte, mis võivad olla seotud nanotehnoloogia kasutamisega toidu ja sööda tootmises ohutusaspektide kohta on tõesti veel väga vähe andmeid, samuti ka nende tehnoloogiate keskkonnamõju kohta. praegusel hetkel jätkame me oma tööd nende küsimustega. iseäranis selleks, et välja selgitada, kas me saame kuidagi Euroopa Komisjoni abistada tema töös, arendamaks välja suuniseid, dokumente eh, selleks, et eh, reguleeri seda valdkonda. meie teaduskomisjon on öelnud, et toksikoloogilised uuringud, mida praegu teostatakse nii-öelda tavatoodangu puhul, on rakendatav ka nanotehnoloogiliste toodete puhul, aga riskihinnang tuleb siiski eraldi kõikide nanoosakeste puhul läbi viia me oleme nanoosakeste analüüsitaotlusi juba saanud kahelt taotlejalt. see puudutab siis nanosakaste kasutamist toidus. ühe puhul selgus, et tarbijale ilmselt mingeid riske ei tegi, nanoosakesed toidupakendilt õigemini, mida kasutati siis, ei lähe edasi, ei kandu üle toidule. teine taotlus puudutas loomasööta ja sel puhul ütlesime me, et meil ei ole lihtsalt piisavalt andmeid, et riskianalüüsi teostada. ja tervislikkuse väidete koha, äh, kohta te kõnelesite siin toiteväärtusest iseäranis, tahaksin öelda, et äh, me informeerime nii komisjoni kui liikmesriike niisuguste mm, väidete kohta. meie ise oma ametis ei saa mingeid otsuseid langetada, aga meie edastame teaduslikult põhjendatud andmeid tervislikkuse kohta ja toiteväärtuse kohta liikmesriikidele. kasutame neid andmeid, mis EFSA käsitlus, äh, käsutuses on selleks, et toiteväärtusprofiile määratleda aga ma ei saa teile vastata praegusel hetkel, kas me läheme õiges või vales suunas. kõik sõltub sellest, kes riske juhivad. meie edastame oma analüüse, teaduslikke analüüse ähm, taotlejatele, aga lõppude lõpuks on ikkagi otsus selle teha, kes riske juhib õige on ka öelda, et meie arendustegevus on järjest laienenud ka niisugustele aladele, mis võib-olla otseselt toiduohutust ei mõjuta, kuid kaudselt siiski. kindlasti teate, milline on keskkonna reostuse ja toitainete äh, võimalik äh, kokkupuude, millised on vastastikused mõjud keskkonnas siiani oleme me eelkõige keskkonnariske hinnanud, aga mm, peab ütlema, et ainult meie menda-, mandaadi piires. ja ehm, see puudutab eelkõige just eh, muud organisme, sellepärast et EFSA-lt on palutud hinnangut ka eh, muud organismide mõju kohta, näiteks nende kultiveerimise kohta, mm, eh, nende kasvatamise mõju kohta keskkonnale samuti äh, meid, on meil palutud hinnanguid anda toidulisanditele, söödalisanditele ja nende mõju kohta keskkonnale. regulaarselt hindame ka niisuguste ainete nagu tina, kaadmium, sisaldust toiduahelas, selle võimalikku esinemist keskkonnas Te küsisite äh, mesilaste kohta ja mm, samas peab ütlema, et äh, tõesti äh, loomatervis on sattunud ka nüüd meie tähelepanu alla, see puudutab veel kord, eelkõige neid ohtusid, mis seonduvad loo-, loomse toiduga ja tuleneb loomakasvatusest. see on nüüd meie tegevusalasse kuuluv, aga tähtis on ära märkida ka, et pestitsiidide kasutamine, loomahaigused, kõik mõjutavad ju mesilaste heaolu ja seetõttu oleme me hiljuti alustanud koostööprojektiga liikmesriikides, muide mitu liikmesriiki ja Euroopa Komisjon ise taotlesid seda, et meie koguksime kõigepealt teaduslikke andmeid ja siis analüüsiksime neid andmeid, et abistada liikmesriike määratlemaks, millistel põhjustel on tekkinud olulised probleemid mesinduses, peaaegu kõigis liikmesriikides muide. iseäranis on paljud äh, mesilaskolooniad välja surnud teatud liikmesriikides, me oleme seda täheldanud ja seetõttu oleme me ka selles valdkonnas hakanud koostööd tegema liikmesriikidega. ja Monsanto maisi kohta tahaksin öelda kõigepealt, et äh, muundorganismide puhul on meil välja töötatud nii-öelda äh, juhtnöörid ja me kaasajastame neid pidevalt. meil on ekspertpaneel, kes on kirjeldanud ka ja tähtis on kirjeldada väga täpselt seda metoodikat, mida me kasutame riski hindamisel just läbipaistvuse tagamiseks ning samuti oleme me arvesse võtnud viimaseid teadusarenguid. Teie äh, tõite välja selle, et meid paluti eelmisel aastal analüüsida äh, muundorganismide keskkonnaohtlikkust ja peab ütlema, et see tõesti on üks osa meie äh, GMO, GMO-dega te, tegelevast programmist me peaks, peame välja selgitada, kuidas on kõige parem välja selgitada pikaajalisi ohtusid, mis on seotud GMO-dega. me oleme juba oma arvamust selles osas avaldanud, kuid see on väga keerukas valdkond, kui te tahate pikaajalises perspektiivis midagi kindlalt öelda, siis teil on vaja ka jälgida, uuritavat objekti pikema aja jooksul, nimelt GMO-sid, seega meie tahaksime kümneaastase perspektiiviga analüüsi välja töötada, aga muidugi liikmesriigid ise peavad välja töötama keskkonnaseireprogrammid selles osas. ning tulenevalt siis erinevatest taotlustest püüame me ka GMO-de mõju keskkonnale hin-, avaldada, aga äh, väga tähtis on ka pidevalt oma metood, metoodikat ajakohastada. see on jätkuv protsess, me ei saa öelda, et äh, äh, riski hindamine tuleb nüüd ära lõpetada, sest teadus on nii palju edasi arenenud, me tahame arvestada ka seda, mis toimub homme ja enamus juhtudel on meil vaja teada, millised on veel lahendamata probleemid, mis võivad esile kerkida tulevikus. mis puudutab meie metoodika või juhtnööride ajakohastamist, siis ähm, me kavatseme me veelgi tõhustada GMO-de kaudset mõju teistele organismidele ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, loomulikult kõikides valdkondades ja eelkõige nendes uutes valdkondades nagu nanotehnoloogia, kloonimine ja GMO-d, nendes valdkondades tahame me täiustada oma riskihindamismetoodikat, aga me peame ka jälgima, mis toimub teaduses, mis toimub riskijuhtimisel. tänan! okei okay,, thank you very much uh,, then we have four more. suur tänu, neli küsimust veel. Uh, proua Liotard, palun. ja dank u wel, voorzitter en Katrien. jah, suur tänu, härra esimees ja suur tänu, Katrin, et sa täna siia oled tulnud. tahaksin sind kõigepealt tänada kogu selle töö eest, mille sa viimase kahe, kahe poole aasta jooksul oled teinud ja me oleme väga palju ühenduses olnud sa oled käinud ka pidevalt Euroopa Parlamendis. tahaksin seda öelda uutele liikmetele, et kui neil on küsimusi, siis minu kogemus on, et EFSA vastab väga kiiresti ja uurib väga kiiresti. peale selle, et ollakse pidevalt ühenduses, äh, on EFSA vastused alati väga kiired tulema, nii et see kõik on väga hea sa tead, et ma olen viimasel ajal olnud kriitiline ja tulen nende kriitiliste punktide juurde ka täna tagasi ja ma olen veendunud, et sa annad mulle ka selged vastused. olen kuulnud, et monosoodiumglutanaat ja siis veel ka lisaaine E kuuskümmend üks, mis parandab maitset ma ei tea, kas sa saad mulle praegu vastuse anda, aga tundub, et sellel ka on teatud terviseprobleeme ja et see sisaldab ka allergeene, see aine. ma tean, et EFSA on äh, uurinud seda küsimust. kas on viimaseid andmeid selle kohta, et me saaksime teada, ähm, milline on asjade viimane seis? siis teiseks personaliküsimused. Eh, viimase ametiperioodi jooksul Euroopa Parlament eh, esitas väga palju küsimusi ja EFSA andis meile selged vastused. kuid viimane kord küsiti, kas toimub sõltumatu uurimine personali osas kahe tuhande kaheksandal aastal olevat läbi viidud uuring, mille viis läbi komisjon, kuid meie küsisime väga selge küsimuse. ja küsimus oli järgmine. kas me võime oodata uusi uuringuid selleks, et välja selgitada neid probleeme, mis on praegu töötajate puudusega. meile öeldi, et aspartiimiga, aspartamiga on uusi tulemusi oodata, et vaadatakse üle EFSA vastus, mida siiani on antud suur tänu, Katariin Leotard oli ju meie ühendusisikuks äh, EFSA ja parlamendi vahel ja suur tänu kogu selle töö eest, mida ta tegi ära viimastel aastatel. see oli väga kasulik. ja nüüd järgmiseks proua Krossett. Merci, monsieur le president, madame la suur tänu, härra esimees, proua peadirektor, meil on väga hea meel teid vastu võtta Keskkonnakomisjonis tänan teid teie ülevaate eest, aga tahaksin tulla uuendtoitude regulatsiooni juurde. nimelt teie tegelete nende toitude eh, heakskiitmisega, te olete keskne organ, mis tegeleb niisuguste toiduainete hindamisega, igal aastal kindlasti esitleta, esitatakse teile mitmeid taotlusi, Mm, seal on nii looduslikke toiduaineid, mis Euroopas on tundmatud, tulevad teistelt kontinentidelt või siis puudutavad äh, toiduainete tööstusest tulevaid uus, uusi tooteid. kas on olemas mingisugune kiirendatud protseduur niisuguste uuendtoitude mm, autoriseerimiseks? see võiks olla vajalik kahel juhul ühest küljest oleks hea kiire hinnang, kiire hinnang saada ja öelda, et näiteks Euroopa ei luba sellist või sellist uuendtoitu või siis eh, teisest küljest on vaja kiiresti tegutseda, et mitte innovatsioonile jalgu jääda. Eh, see on kindlasti täiendav töökoormus teie jaoks, te juba rääkisite, et teil on väga palju ülesandeid, järjest rohkem ülesandeid. kas teil tegelikult on üldse täiendavaid ressursse selleks, et niisuguse tööga tegelema hakata ja tõesti selleks, et vältida asjatuid viivitusi ja teiseks, kuidas saate te ära kasutada neid ekspertteadmisi, mida on võimalik toiduohutusega tegelevatelt ametitelt liikmesriikides saada? kuidas te koostööd teete nimelt? suur tänu. Merci, euh, Corinne Lepage. Merci. suur tänu, Corinne Lepage. suur tänu. suur tänu ja tere tulemast proua peadirektorile. Äh, mina küsiksin nanotehnoloogia ja GMO-de kohta. kõigepealt te ütlesite nanotehnoloogia kohta, et teil on kaks ekspertiisi läbi viidud äh, kas see ei ole siiski murettekitav, et äh, praegusel hetkel on, tuntakse sada viitekümmet erinevat äh, nanoosakest nii toitainetööstuses kui ka kosmeetikas, aga Euroopa tarbija ei täi-, tea neist midagi. teine küsimus puudutab muundorganisme, nimelt kõigepealt huvitab mind metodoloogia, teiseks sisu, sisu. teiseks kõigepealt metoodika puhul otsustati ähm, EFSA praktikale tuginedes äh, et äh, GMO-del on mõju putukatele, kas te kinnitate seda, kas te või äh, või vabandust, ei ole mõju putukatele, kas te võite seda kinnitada aga samas avaldatakse ka negatiivseid hinnanguid ja kahjuks jäävad selliste arvamuste esindajad eh, kaotajaks sageli. esimene GMO ekspertiis teile muret ei tekitanud mingeid vastuolisi andmeid ei olnud, aga kas peaks võib-olla ka veel ühe e, ekspertpaneeli leida, kes ka nii-öelda konkureeriva arvamuse koostaks? teiseks, mis puudutab teie läbiviidavaid uuringuid, nii kui, nii nagu mina aru sain, e, sooritatakse uuringuid ainult siis, kui e, need organisatsioonid, kes GMO-sid kasutada tahavad, ise taotluse esitavad kas ei võiks siiski sõltumatuid riskihinda, hinnanguid anda? ja samuti äh, võiks koguda geneetiliselt muudetud materjali, mis võimaldaks neid ka siis analüüsida, sellepärast et praegusel hetkel on ju teadlastel keelatud äh, ligipääs GMO äh, GMO-dele, nende firmade, nende ettevõtete poolt, kes nendega tegelevad, kas ei saaks siiski EFSA kaasa aidata niisuguste vastuoluliste küsimuste lahendamisele ja võib-olla saaks ka sõltumatuid organisatsioone kaasata? ja ma tahaksin veel ühe elemendi lisada, see puudutab järelevalvet. Te teate ka ise väga hästi, et et äh, järelevalve on enamus Euroopa Liidu liikmesriikides väga nõrk ja seetõttu on ka väga raske õiget ülevaadet saada sellest, mis toimub. Teie võite muidugi öelda, et mingit muret ei ole, aga me teame, et äh, järelevalve on puudulik. ja teiseks tahaksin teie töö sisust rääkida, et mm, te olete kolmele uuele muundorganismile positiivse arvamuse andnud, need on kolmanda põlvkonna GMO-d, mis ühendavad eh, resistentsusgeene, eh, need geenid on siis, eh, tõstavad resistentsust nii herbitsiidide kui pestitsiidide vastu aga mingisuguseid äh, nii-öelda loomkatseid ei ole läbi viidud, kas ei ole siiski problemaatiline äh, äh, anda arvamusi siis servitsiidide ja, ja, ja mm, pestitsiidide resistentsuse kohta, samas kui mingisugust, äh, mingisuguseid katseid inimtervise kohta ei ole läbi viidud tahaksin öelda ka, et pestitsiidi küsimus on järjest rohkem arutusel, mikspärast siis äh, ei räägita sellest, et pestitsiidid tegelikult ka inimestele ohtlikud on? suur tänu, järgmine küsija, palun, küsija, palun. suur tänu, suur tänu nende põhjalike vastuste eest ja ka väga huvitava ettekande eest. on terve rida aktuaalseid küsimusi, mida siin on esitatud. mina tuleksin klassikaliste küsimuste juurde tagasi. mõtlen just sööda tootmist ja erinevaid lisandeid, mida lisatakse eh, söödale ja taimedele, mida loomadele söödetakse. Teie agentuur on oma tähelepanu keskendunud ka nendele küsimustele. küsimus on selles, kas me saame loomasööta mõjutada, loomade heaolu mõjutada ja millised võivad olla pikaajalised toimed nende söödalisandite puhul tarbijatele eriti mis puudutab allergeene ja muud seesugust, aitäh! suur tänu, Vittorio Prodi järgmisena! suur tänu, härra esimees! suur tänu ka EFSA tegevdirektorile. minul oleks üks küsimus, mis puudutab sildistamist me saame siin rääkida ka nendest nii-öelda kindlatest toiduainetest. mul on jäänud mulje, et meil on väga vähe, peaaegu üldse mitte informatsiooni selleks, et vastata küsimusele, kui kui turvalised on tegelikult need nii-öelda turvalised toiduained, kui palju me võime seda süüa, kuidas me saame tasakaalu toitumises säilitada? tihti me tarvitame toiduaineid, millel ei ole mingeid etikette peal, nagu näiteks puuviljad ja juurviljad ja me ei tea üldse, mida nad sisaldavad. ma arvan, et ka need tuleks kaasata äh, sildistamise küsimus. võib-olla EFSA saaks seda teha, ma ei tea, kas EFSA saab seda teha, aga EFSA võiks tulla kõne alla ka selles küsimuses. nii et võib-olla me peaksime selle küsimuse esitama, mõtlema, kas me saame anda Euroopa kodanikele kogu informatsiooni, mida tal on vaja selleks, et eurooplased toituksid õigesti mõtlen siin praegu näiteks ka rasttõvele, see on ju väga suureks probleemiks. Teie kord nüüd proua direktor. suur tänu, härra esimees. proua Liotard, suur tänu nende soojade sõnade eest esmalt kuid äh, mis puudutab äh, glutanaati, siis äh, ma ei saa teile praegu kohe anda vastust sellele küsimusele. nii palju küll saan öelda, et me hakkame tegelema kõigi toidulisandite äh, hindamisanalüüsiga nende eh, toidulisandite osas siis, mis on Euroopa Komisjoni eh, heakskiiduga täna Euroopa turul, alustame värvainetest, toiduvärvidest ning selle aasta lõpuks eh, siis peaks tulema nimekiri nendest toiduvärvidest, mida me oleme uurinud. tegemist on kuue Ähm, äh, värvainega, mida kasutati ka Southamptoni uuringus ja mis äh, äh, võivad olla potentsiaalselt negatiivsete mõjudega. nii et tegemist on laiema toidulisandeid puudutava analüüsipaketiga ja kohe, kui ma Parmasse tagasi jõuan, saadan teile siis informatsiooni glutamaadi kohta nüüd ähm, EFSA agentuuri personali kohta. meie ähm, äh, amet ähm, on viimastel aastatel paisunud neljasaja viiekümne liikmeni, nii et äh, meie äh, loomiskavade kohaselt oleme peaaegu kõik kohad täitnud, umbes kakskümmend, kolmkümmend ametikohta on veel täitmata me olime algusest peale väga ettevaatlikud ning äh, tahtsime oma personali hulka neid inimesi, kes äh, omaksid äh, laialdast teaduslikku tausta nii-öelda ja kahe tuhande seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal eriti Äh, hakkasime keskenduma ka oma organisatsiooni atraktiivsuse hindamisele nii personali kui ka ekspertidele ja üks vahend, mida kasutame nii nagu paljud teised institutsioonid, on äh, personali ülevaated, tegemist on ekspertide uuringuga, sellepärast nagu ma ütlesin, tegemist on äh, meie puhul tööga läbi ekspertide võrgustike, mis koondavad endas umbes tuhat viissada eksperti. esimene uuring koondas endas üle saja küsimuse ning selle aasta novembris korraldame selle uuesti ja siis iga aasta pärast seda, et hinnata seda, kas meie organisatsioonina oleme ka meeliköitvad ekspertide jaoks. ja kokkulõpuks esimese uuringu tulemused olid minu meelest suht positiivsed. kaheksakümmend seitse protsenti meie personalist äh, ütles selle uuringu raames, et nad on väga rahul sellega, et nad töötavad EFSA-s ja on uhked selle üle, mis on muidugi hea signaal, ega kõik ei ole muidugi lihtne, nagu ma ütlesin, meie töökoorem on suurenenud, tegemist oli eh, esimestel aastatel ka veel alles väga noore institutsiooniga, kus ühtne kultuur oli alles väljakujunemisel, ühtne nägemus samuti lisaks sellele pidime välja kujundama ka oma personalipoliitika, selles osas on edusammud olnud väga suured ja veel mulle tundub, et me oleme üritanud äh, personali liikuvust äh, hoida normaalsel tasandil, mis on muidugi ka positiivne. kuid äh, muidugi saadan teile hea meelega lisainfot, eriti järgmise personaliuuringu kohta, kui teil peaks selle osas huvi tekkima. aspartam kahe tuhande kaheksandal aastal taas kinnitasime selle toidulisandi ohutust, tegemist on magusainega, kuid äh, nagu te teate isegi, on äh, see konkreetne toidulisand äh, väga suuri vasturääkivusi tekitanud. Ühendkuningriigi palvel oleme me nüüd otsustanud uurida seda, et kas oleks võimalik ära kasutada meie analüüsi andmistel erinevates liikmesriikides ikka veel äh, aset leidvaid aspartami äh, äh, kõrvalmõjude juhtumeid, Ühendkuningriik on asunud seda asja vedama, tulemas on e, e, rahvuslike ekspertide kohtumine novembris sellel aastal ning paneme kokku ka raporti, teadusliku ülevaate, mis avalikustatakse siis äh, ka Euroopa Liidu kodanikele, nii et selle asja juurde tuleme tagasi, ega meil suuri kõhklusi otseselt ei ole, kuid me oleme avatud ja läbipaistev organisatsioon ja sellise organisatsioonina peame me näitama ka selliseid suuri vasturääkivusi tekitavates äh, tekitavatel juhtudel seda, et me oleme avatud liikmesriikidele ja et me vastame nende muredele. proua Grostet, tõesti, uuendtoitude alane direktiiv EFSA töökoormat suurendab veelgi, eriti sellepärast, et menetlus on täna tsentraliseeritum ja uuendtoidud, mida imporditakse kolmandatest riikidest, äh, on ju samuti selle direktiivi osa, meie jaoks toob see sisse täiesti uue aspekti, nimelt tõenduskohustus äh, äh, tõstetakse nüüd nii-öelda ümber, kolmandad riigid peavad ise öö, tõendama, et öö, taotluse esitaja peab äh, tõendama, et nende tooted on ohutud. üldiselt aga, eriti uuendtoitude puhul on vaja siinkohal öelda, et me oleme alati saanud tõestus, toetust eelarve pädevatelt organisatsioon, institutsioonidelt, Euroopa Liidu Senati ja parlamendi toetus on meil alati olnud ja üldiselt jah, meie rahalised vahendid on olnud piisavad seni, kuid samas, kui me vaatame seda, et meie töökoorem on suurenenud, arvestades seda, et võetakse pidevalt vastu uusi direktiive, rääkisite siin uuendtoitude alasest direktiivist, kuid ärgem unustagem ka ensüümide alast direktiivi, selles osas on tulemas kindlasti sadu avaldusi siis need eh, nõndanimetatud eh, eh, nutikad pakend, pakendid ja pakendimaterjalid, jällegi taotluste arvu suurenemine, näiteks plastik, pakendi ümbertöötlemine ja nii edasi, loomasööda lisandid, mille osas meil on nüüd umbes kolm-viis aastat selleks, et kaks tuhat viissada mm, loomasöödale eh, pandavat toidulisandit eh, nii-öelda analüüsida, nii et me üritame kuidagi optimeerida oma vahendeid, me ei nõua pidevalt lihtsalt lisavahendeid. me oleme väga hoolsad oma rahaliste vahenditega. eriti oleme teinud suuri edusamme ja teeme seda kindlasti ka tulevikus eh, taotluste menetlemisel, et meie töö oleks tõhusam järjest enam teeme koostööd äh, liikmesriikide teadusorganitega, nagu te ütlesite, eriti just nimelt riiklikud toiduohutusametid äh, või teised teaduslikud äh, kogud on kutsutud üles meid abistama meie töös, nii et me peame seda, nende tööd samuti EFSA ressurssideks kuid samas tulevikus võib-olla on meil ikkagi tõesti lisavahendeid vaja, kui taotluste arv äh, jätkuvalt kasvab. ja me tahaksime tegelikult oma töösse kaasata rohkem ka liikmesriike, selleks et ka nemad oma ekspertteadmisi laiendaksid ja arendaksid. ning äh, tuleks ilmselt suurendada ka äh, liikmesriikide toidus, toiduohutusametite ja teadusorganite le suundavaid vahendeid. nanotehnoloogia ja nanoosakesed ähm, me oleme tänaseks keskendunud ainult nendele nanoosakestele, mis võivad esineda toiduainetes või äh, loomasoidus või mida võidakse kasutada toiduainete töötlemisel Äh, muidugi võib-olla teistes valdkondades, näiteks nagu kosmeetikatooted, äh, on need nanoosakesed juba sees, aga see jääb küll otseselt meie mandaadist äh, selgelt välja. võib-olla mm, huvitaksid teid selles valdkonnas äh, võib-olla võiks meid huvitada ka andmed näiteks kosmeetikumide osas, sest see võib olla teatud viisil seotud toiduainetega, kuid äh, see on ainult teoreetiline võimalus meie jaoks, praegu meie keht-, keskendume ainult toiduohutusele ja GMO-de osas ütlesid üsna mõndagi, kõigepealt soovitus, mille esitas nõukogu detsembris aastal kaks tuhat kaheksa, nõukogu viitas äh, siin soovitusele, kuid mitte ainult, äh, riskianalüüsile, mida tehakse Euroopa tasandil ja eriti viitab nõukogu tööle, mida teeb meie organisatsioon. me oleme selle soovituse väga hoolikalt läbi lugenud. me loeme sealt välja kõigepealt seda, et nad toetavad EFSA tööd, Nad ei ütle, et meie töö on perfektne, kuid nad on siiski meid vägagi toetavad ja tuuakse välja seda, kui oluline on teaduslik riskianalüüs nii tervishoiule kui ka keskkonnale see on ainult üks osa protsessist muidugi, kuid üks väga tähtis lüli. nõukogu tegi ka väga konkreetseid soovitusi kaks suunatud otseselt meie tööle. kõigepealt tuleks meie töö läbipaistvust suurendada ja meie jõupingutused selles vallas on lakkamatud ja tooksin näiteks selle, et neljateistkümnendal, viieteistkümnendal septembril sellel aastal korraldasime siin Brüsselis konverentsi erinevat päritolu ekspertidega, meie ekspertpaneeli liikmed olid kohal, kuid ka liikmesriikidest olid eksperdid Brüsselisse tulnud, kes tegelevad siis GMO-dega, tööstuse esindajad ja mitte ja valitsusväli-, VVO-de esindajad olid kohal, näiteks nagu keskkonnaorganisatsioonide esindajad. ja veel üks näide meie läbipaistvusest on alles eelmisel reedel toimunud kohtumine Parmas, kus äh, Greenpeace ja äh, Friends of the Earth olid äh, kutsutud meile külla. Ah, taotlus kaheksasada kümme, mis on väl-, väga suuri vasturääkimisi tekitanud, sellest me rääkisime. ja siis kuuskümmend kaks, riis GMO riis äh, ja siin äh, tek-, oli tekkinud segadus äh, selles osas, mida meie olime ütelnud riski, meie riskirühmale, me ütlesime, et seire on väga oluline ja ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vaja selles osas just riskianalüüsi osas teha suuremaid jõupingutusi, sest see on väga oluline keskkonnariskide analüüsil, mida koostab ju ometigi ka EFSA, meil on vaja järjest enam andmeid, mida kogutaks siis seire ja järelevalve ajal. Greenpeace ja Friends of the Earthiga rääkisime ka sellest, milline on meie töökorraldus ja millised on täpselt siis olnud nõukogu suunised seoses meie riski hindamisega. ja veel üks aspekt, mis on kindlasti väga kaalukas soovitus nõukogude poolt, nimelt meie koostöö liikmesriikidega. olete võib-olla kursis tõsiasjaga, et äh, mõnekümne osas äh, tegime me vägagi tihedat koostööd liikmesriikidega, me pidasime dialoog liikmesriikide ekspertidega ja me kanname hoolt selle eest, et meie teaduslikud äh, nii-öelda mm, arvamused koondaksid kõikide ekspertide arvamusi. ja sellel on nüüd, äh, sellel arvamusel tohutu lisa, kurikuulus lisa G, mis on tohutult pikk ja koondasime sinna kõikide liikmesriikide seisukohad ja me vastame siis igale konkreetsele märkusele, mida liikmesriigid on teinud. meie oma töös, see puudutab nii äh, muudetud organisme, aga kõikides meie tegevusvaldkondades üritame tagada seda, et äh, me hõlmaksime oma arvamustesse ka mm, vähemuse seisukohad. on EFSA-s ette tulnud seda, et äh, pärast paari nädalast kuist tööd paneelides ei jõutagi konsensuseni. ja näiteid selle kohta on palju, kus äh, vähemuse arvamus, mida esindavasid üks või kaks või isegi rohkem paneeli liiget, on lisatud arvamusele. näiteks loomatervishoiu ja loomatervise osas on seda ette tulnud ja alles hiljuti ka äh, GMO-de ja bioohtude paneel ähm, avaldas arvamuse ja seal oli samuti vähemuse arvamus välja toodud, nii et neid näiteid on palju äh, see on täiesti tavaline, me ei äh, taha jõuda konsensusele konsensuse nimel vaid kanname hoolt selle osas, et kui vähemusel on oma arvamus, siis leiavad need ka teenitult äh, äramärkimist meie arvamuses ja tagame siis selle, et see jõuab ka laiema avalikkuseni, ega me neid ei varja, see on kogu meie töö üks juhtivaid äh, suuniseid kanname hoolt ka sellest, et ähm, välja toodud oleksid ka kõik kõhklused, nagu ma ütlesin äh,, teadus ju põhinebki kõhklustel ja küsimustel ja kõikides valdkondades, kus me riskihindamist läbi viime, ei saa me alati öelda, et asjad on nii sajaprotsendiliselt. me peame arvestama sellega, et teinekord ei ole meil kõiki andmeid, me kahtleme ja kõhkleme ja me tahame need kah-, kahtlused ja kõhklused ka kõik kirja saada. ja äh, me oleme tegelenud sellega, et kuidas neid täpselt, neid kõhklusi väljendada erinevates valdkondades. see on muidugi teatud valdkondades väga keeruline, eriti kui me räägime uutest tehnoloogiatest, kus ebakindluse tase võib olla vägagi suur, näiteks kloonimise alases äh, arvamuses me pidime välja ütlema, et andmeid on vähe ja et väga raske on riski hindamist läbi viia kuigi me viitasime sellele, et vastavalt äh, meieni jõudnud andmetele ja ütlesime me, et toiduohutuse aspektist näiteks kloonimistehnoloogia puhul on vähetõenäoline, et probleeme tekib, kuid samas me ütlesime, et meil on väga suuri reservatsioone loomatervishoiu osas. meie EFSA-s ei äh, põrku tagasi väljakutsete ees. teadus meie meelest tähendab ka debatti, me peame pidama arutelusid ja kõigil peab olla võimalus oma argumente esitada. Äh, seesama kaheksasada kuuskümmend kolm avaldus, selles osas te ütlesite täiesti õigesti, et äh, peer review journalis oli artikkel selle kohta, kus räägiti statistilistest mehhanismidest GMO-de riski hindamise osas niipea, kui see uurimus avalikustati, ka otsustasime selle ümber va-, üle vaadata ja tegime tööd siis koostööd oma ekspertidega nii, kes on tööl EFSA-s kui ka välisekspertidega statistika osas, selleks, et meie GMO paneel nii, nii jõuaks hinnang selle uuringu tulemuste kohta ja võrdlesime kahte statistilist meet-, statistilist meetodit, seda, mida kasutasime meie EFSA-s ja mida kasutasid eh, siis peer review journal'i uuringu koostajad. ja kuigi me tunnustame seda, et see uuring, mis eh, av-, eh, ajakirjas avaldati, oli täiesti asjakohane ja et seda võib kasutada hea metodoloogiana viitasime me siiski sellele, et see meie riski hindamist ei mõjutanud, sest et mitte mingisugust bioloogilist tähtsust ei äh, avastatud kahe statistilise meetodi vahel. ma ei taha küll siia, siin laskuda tehnilistesse aruteludesse, kuid ma ütleksin, et meie äh, ei äh, karda väljakutseid, me oleme alati valmis äh, uute tõe, uutele tõenditele otsa vaatama ja ei ole õige öelda, et äh, me kasutame ainult neid meetodeid, mis on Euroopas kaua olnud kasutusel. uued riskid ja uued andmed, neid kõiki tuleb arvesse võtta toodete hindamisel, seda me olemegi juba teinud teatud toidulisandite äh, või värvainete osas. rääkisin juba sellest, kui oluline on seiretegevus ja järelevalve, see on kriitilise tähtsusega keskkonnariski analüüsis ja see on kindlasti asi, millele me peaksime rohkem ja rohkem tähelepanu pöörama tulevikus, see ei ole küll EFSA vastutusalas, sisse tuua järelevalveprogramme, kuid äh, see on siiski meie ülesanne Eh, hinnata seda toiduohutuse valdkonnast ja seda me oleme kogu aeg teinud, eh, Riis kuuskümmend kaks eh, on hea näide siin selle kohta. eriti rõhutaksin seda, kui oluline on selle konkreetse toote alal järelevalve tagamine ja siis te rääkisite herbitsiitides tolerant-, resistentsetest äh, GMO-dest, te ütlesite, et kahetsusväärselt ei ole meie tegevus süstemaatiline, et me ei ole äh, nõudnud seda, et taotleja viiks läbi üheksakümne päeva pikkused uuringud, me oleme riskianalüüsi metodoloogia ümber, ana-, ümber vaadanud selles küsimuses ja me peame, üritame väga täpselt äh, kirjelda seda, et millal me seda uuringut nõuame GMO-de kontekstis? ma ei laskuks siin detailidesse nende kriteeriumite osas, kuid jah, süstemaatiliselt me ei suu-, ei soovita neid GMO-de osas ja see on täiesti vastavuses rahvusvaheliste suunistega, eriti OSCD suunistega. ja herbitsiididele resistentsus selle puhul üks meie väga oluline soovitus jällegi kord. kuid äh, üks meie soovitus herbitsiidi, herbitsiidide resistentsuse osas on just nimelt äh, korraldada või tagada järelevalve pärast seda, kui aine on jõudnud turule, sest me peame tagama selle, et resistentsus oluliselt ei suureneks keskkonnas. see on üks nendest soovitustest, mille me oleme teinud. hea meelega vastan veel küsimustele, kui, kui mõni jäi äkki poolikult vastatuks. suur tänu, see oli küsimuste voor teile, te andsite väga põhjalikud vastused ja teie agentuur on ka avalikkuse tähelepanu keskmes on väga hea kuulda et, et kaheksakümmend seitse protsenti teie kolleegidest on rahul ja uhked selle üle, et nad töötavad toiduohutusagentuuris. kindlasti on toiduainete uurimine väga vajalik selleks, et tagada toiduainete ohutus ja see on väga tähtis ka kahekümne seitsmes liikmesriigis. on tore minna Euroopa Liidus ükskõik millisesse poodi ja teada, et toit, mida sealt on võimalik osta, on ohutu, et see ei sisalda kahjulikke aineid ja et äh, meil on võimalik terveks jääda. suur tänu teie vastuste eest, need olid põhjalikud. kui koordinaatorid kokku tulevad, siis tuleb meil otsustada, kes on meie uueks ühendusisikuks äh, uuel ametipööril Katrin Liotard tegi seda senini, võib-olla ta ka jätkab seda tööd. Teid kutsuti ka Parmasse äh, iga kahe aasta tagant käib ka meie komisjon Parmas, nii et aastal kaks tuhat kümme on meil võimalik sinna jälle minna. nii et meil on võimalik siis sealsete töötajatega ka vestelda. soovin teile palju edu ja loodan, et kohtume varsti kas siin komisjoni koosolekul või teie juures Parmas. suur tänu! Thank you very much. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. nii, kallid kolleegid, meil on täna üpris lühikene koosolek, olete nõus, siis äh, võtaksime kõigepealt läbi punkti number viis, sellepärast et mul tuleks tegelikult juba äh, ammu olla siit lahkunud, seepärast teeme ruttu. meil on tegemist komitoloogia menetlusega, parlament äh, nõudis resolutsiooniga komisjonilt, et kehtivad seadusandlikud äh, sea-, seadusloomelised aktid oleksid äh, niimoodi vastu võetud, et neid saab vastu võtta komitoloogia meetmega. nii et äh, nüüd on meil vaja siin viies osa läbi vaadata, see puudutab kohandamist kontrolliga regulatiivmenetlusega ning komisjon on meile esitanud kaks direktiivi, mis tule, meil tuleb üle vaadata. peame vaatama, kas meie õigused on tagatud. esiteks direktiiv, mis puudutab äh, loomade heaolu Euroopa-siseses kaubanduses ja teine direktiiv puudutab äh, veiste registreerimist ja veiseliha äh, sildistamist. õiguskomisjon on vastutavaks komisjoniks ja meie peame koostama arvamuse. ning mina ja sekretäriaat vaatasime need punktid läbi, neid oli kokku üheksa, kus me tegime siis lisandusi äh, ehk et sisse viidaks äh, seesama nimetatud äh, kontrolliga regulatiivmenetlus, ehk siis et parlament oleks kaasatud juhul, kui hakatakse otsuseid vastu võtma. lugu on lihtne, siin ei ole väga palju vaja midagi kommenteerida. Need on need üheksa juhtumit, mis meie siis leidsime homme õiguskomisjon võtab otsuse vastu, seepärast tuleb meil juba täna hääletada selleks, et me saaksime oma tulemuse õigeaegselt neile edastada. seepärast esitan formaalse küsimuse, et kas olete leidnud veel teisi lõikeid või paragrahve selles direktiivis, kuhu tuleks menetlus sisse viia? ei. siis ma teeksin ettepaneku, et me hääletaksime ühes plokis, sellepärast et tegemist on ühe ja sama asjaga erinevate paragrahvide puhul. kas keegi on siiski vastu, ehk et hääletame ühekaupa? palun, kui vaja, siis hääletame ühekaupa. esiteks muudatusettepanek number üks, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? vastu võetud. tundub, et siiski on ka vastuhääli. number kaks, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek number üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd tuleb meil tulla lõpliku hääletuse juurde selle raporti osas, kes on poolt, mul ei ole kahjuks hääletuskaarti kaasas, ütleb härra esimees. loeme hääli. aitäh, kes on vastu, kes jääb erapooletuks. kakskümmend kuus poolt, üks erapooletu ja see arvamus on vastu võetud, suur tänu koostöö eest. ja nüüd annan koosoleku juhtimise Rinde Pažile, Pažile, selleks et ta saaks alustada neljanda päevakorrapunkti arutamist ça marche. Donc, euh, nous sommes saisis d'un projet de rapport. Läheme siis edasi nõukogu ettepanekut puudutava raportiga, mis puudutab muudatuse ettepanekuid Euroopa Liidult Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitsekonventsiooni teise ja kolmanda, eh, teisele ja kolmandale lisadele, mis puudutab süsinikdioksiidi voogude säilitamist geoloogilistes formatsioonides meie raportöör on siin, Anna Rossak. kohe annan ka talle sõna. palun, proua raportöör. rääkige meile oma raportist. suur tänu, proua esinaine. mulle tundub, et paljud parlamendiliikmed ei tea, mida tähendab lühend OSPA, aga ne-, ne-, nendele ma ütleksin, et OSPA on üks konventsioone, mis aitab kirde Atlandit kaitsta. OSPA loodi viieteist Euroopa liikmesri-, Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Ühenduse koostöös nimetatud liikmesriigid on ka Oslo konventsiooni osalised. konventsiooni laiendati ka kaldareostusele tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal lisati konventsioonile ka elurikkuse peatükk või lisa mis rääkis ka inimese poolt tekitatud reostusest. Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburg, madalmaad, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik, Island, Norra ja Šveits on konventsiooni osalised. Soome tundub võib-olla võõras selles nimekirjas, aga ta on konventsiooni osaline sellepärast, et et Soome territooriumil on jõed, mis avanevad Kirde-Atlandile. kas ning äh, nüüd on siis otsustatud tegeleda ka see äh, süsinikdioksiidi ladustamise küsimusega merepõhjas. eelkõige, kuidas legaliseerida süsinikdioksiidi ladustamine nendes piirkondades, mis on kaetud OSPA konventsiooniga. ja mida rohkem ma vaatan kaarti, kui ma kõnelen sellest, siis saab mulle selgeks, et Atlandi ookean jääb sellesse piirkonda ja küsimuseks on praegu see, kas komisjon saab anda vastused meie küsimustele. kas on uuringuid, seismoloogilisi, geoloogilisi uuringuid äh, geoloogilistes formatsioonides ladustamise kohta? mõtlen siin kõiki erinevaid ladustamisi ja pean silmas seda väikest piirkonda, me teame näiteks, et ka tuumajäätmeid soovitakse seal ladustada. mis juhtub siis, kui äh, näiteks äh, seismoloogilised liikumised toimuvad, kas äh, need ladustamiskohad peavad survele vastama, millised on riskid? kas on mingi risk, et need ained võivad siiski keskkonda sattuda? ja niimoodi ohustada merekeskkonda. ja mis saab siis, kui toimub mõni õnnetus? kes võtab endale vastutuse, kes äh, on vastutav meetmete eest? näiteks eriti just siis, kui toimuvad õnnetused rahvusvahelistes vetes. milline on siis olukord, kas meil on kõige äh, halvemaks olukorraks ka mingid äh, plaanid ette nähtud, kes vastutab, milliseid meetmeid saab kasutada? me teame, et süsinikdioksiidivoogude ladustamine ei ole lihtne ja sellepärast tahaksin teada, kas töövõtjad on kindlustatud, kes neid kindlustab, kuidas on nende kaitse tagatud? süsinik valgedioksiidi ladustamine on tegelikult sümptomite vastu võitleme, võitlemine. ja meil tuleb siin osas koostööd teha Hiina, Venemaa, Indiaga kohe kindlasti aga me ei tohi ära unustada, et nimetatud riigid võib-olla ei saa endale nii kõrgeid standardeid kui meie ja see võib endaga kaasa tuua probleeme. ja minu viimaseks küsimuseks on, kas see on parimaks lahenduseks, mis meil praegusel hetkel on pakkuda CO2 probleemide vastu võitlemisel? või tuleks meil keskenduda uute lahenduste otsimisele? kuidas me saaksime neid jäätmeid võib-olla teistmoodi ladustada? kas me äkki saaksime neid kasutada ka taastuvate energiaallikatena? suur tänu, proua raportöör, teie ettekande eest. suur tänu ka, et te meie südametunnistusele koputasite. et me alati mõtleksime järele, milline on meie vastutus iseäranis siis, kui on nii-öelda valdkondi, mille kohta meil piisavalt teadmisi ei ole. ja just eh, see ülesanne on ka meil, kui me Euroopa kodanikel seda meelde tuletame. nüüd tahaksin anda sõna proua Murkunaitele, kes on meie variraportöör. palun. suur tänu Euroopa Rahvapartei nimel tahaksin esitada meie seisukohad kõnealuse dokumendi kohta. rahvapartei on võtnud Euroopa Parlamendis eesmärgiks tegeleda keskkonnaküsimuste ja kliimapoliitikaga ja aidata kaasa temperatuuri alanemisele kuni kahe kraadi võrra samuti peame oluliseks võimalusi ladustada süsinikdioksiidi. praegune tekst tegeleb Kirde-Atlandi piirkonnaga ning pakutakse välja uus tehnoloogia, vähendamaks kliimamuutuste negatiivseid tagajärgi. sellest ajast saadik aga, kui konventsioon allkirjastati, on tehnoloogilised võimalused süsinikdioksiidi ladustamiseks äh, täiustunud CO2 on võimalik ladustada merepõhjas, isoleerides selle keskkonnast, seetõttu kutsume üles konventsiooni lisasid allkirjastama, teisest küljest peab ütlema, enn-, et enne, kui praktikas hakatakse plaani ellu viima, on vaja läbi viia võimalikud keskkonnamõju hinnangud, samuti selle projekti mõju inimtervisele. ise pärinen Leedust, see on riik, mis asub Läänemere kaldal. see meri on Euroopa Liidus võib-olla kõige rohkem reostatud ja minu riik ning meie naaberriigid oleme seetõttu täiesti teadlikud me merepõhja maetud ohtlike mürgiste ainete ohust keskkonnale, seetõttu ei soovi me ka, et Nord Stream gaasijuhet merepõhja ehitatakse. kahjuks ei ole suudetud keskkonnamõju hinnangut läbi viia, seetõttu äh, peab ütlema, et eelkõige tervitame me vajalikke juriidilisi samme selleks, et tõhustada CO2 ladustamist, aga samuti toonitame, et me peame merekeskkonna üldist kaitset mm, rohkem arvestama, nii et oleks tagatud tasakaal merekeskkonna hoidmise ja CO2 ladustamise plaani vahel. suur tänu, härra Arsenis, palun! Thank you, Miss President. suur tänu, proua esinaine aasta-aastalt on äh, järjesti, järjest selgem see, kui oluline on looduslike ökosüsteemide alalhoidmine kliima soojenemise kontekstis. samas oleme alati toonud tehnilisi lahendusi, mis peaks äh, meil siis aitama vedada võitlust kahjuks aga on alati selgunud see, et tehnilised lahendused toovad endaga kaasa negatiivseid kõrvalmõjusid keskkonnale. me räägime täna süsiniku, süsinikdioksiidi ladustamisest. tehnoloogia tegelikult on ju tänaseni eh, testimata ja me ei tea, millised võiksid olla selle metodoloogia negatiivsed, meetodi negatiivsed äh, mõjud äh, keskkonnale. Hollandis ja Saksamaal on kõige kaugemale mindud äh, selles osas, seal on veetud debatti võimalike negatiivsete mõjude osas. nüüd räägime siis Atlandi ookeanis selle ladustamisest Eh, ehk teisisõnu piirkonnast, kus elutegevust ei ole, inimtegevust tähendab, ja me peame siin rääkima võimalikest negatiivsetest mõjudest eh, keskkonnale. me peame mõtlema sellele, mida sellised projektid eh, võivad omada bioloogilisele mitmekesisusele, aga milline võiks olla ka nende koondmõju kliima soojenemise kõige odavam, selle vastu võitlemise kõige odavam relv on muuta oma tarbimistingimusi ja leevendada kliima soojenemise tagajärgi. Kopenhaageni osas on meid kritiseeritud selles osas, et äh, me ei ole võtnud piisavaid äh, meetmeid selleks, et jõuda süsinikuvaba majanduseni, mida meie planeedil on hädasti vaja. ja me peame tõesti kasutama selliseid motivaatoreid, mis äh, kärbiks tegelikult reaalset energiatarbimist ja tagama selle, sellepärast, et praegu meie projektid äh, võivad potentsiaalselt saata hoopis vale sõnumi välja. sellepärast, et võidakse öelda, et meie motivaatorid tegelikult motiveerivad mitte midagi tegemist, aitäh. suur tänu, Chris Davis. suur tänu, proua esinaine, mina olin äh, raportöör kes äh, karbo-, äh, süsinikdioksiidi äh, bioloogilise ladustamise raporti läbi vedas eelmise parlamendi ajal parlamendist ja nüüd viidatakse tagasi siin nendele aruteludele, mida peeti eelmisel aastal. prioriteet mis tuleb äh, anda selle tehnoloogia arendamisele, on endiselt päevakajaline, sellepärast et suur enamus CO2 heitmetest tuleb just nimelt äh, söe põletamisest. lisame sellele teised fossiilkütused ja nafta, jõuame selleni et, et nelikümmend protsenti kõikidest Euroopas toodetud heitkogustest on tegelikult äh, Neid polegi olnud vaja, nendest saaks lahti. Hiinas kohta kuulsime, et Hiinas kuulsime eelmisel aastal seda, et taastuvate energiate laienemine on tohutu, kuid see ei ole sugugi lähedalgi sellele, kui kiiresti arenevad äh, äh, söe kasutami-, areneb söe kasutamine, näiteks Hiinas iga nädal uus äh, söepõletusjaam ja öeldakse et, et kuuekümne protsendi võrra järgmise kahe aastakümne jooksul söe kasutamine suureneb, nii et tegelikult on raske ette kujutada, et olukorras, kus me võime lõpmatuseni et sellises olukorras võime me lõpmatuseni investeerida taastuvatesse energiatesse, ei saa me üle äh, üle fossiilkütuste probleemist ilma süsiniku ladustamise sidumise mm, süsteemita. ja tõesti, samas tuleb tunnistada, et need on ähm, läbi proovimata kavad, me oleme väikeseid katseid läbi viinud, kuid suurte jaamade puhul seda ei ole tehtud, mingisugused edusammud on näha, eelmise nädala neljapäeval komisjon äh, avalikustas umbes kuus äh, uut äh, katsejaama, parlamendini jõuavad detailid järgmistel päevadel, aga Reuters juba teab, et sealhulgas on jaamad mida siis toetatakse läbi Euroopa Liidu toetuste kahesaja kümne miljoni euroga Hollandis, Ühendkuningriigis, Hispaanias ja Itaalias on vist need jaamad ja oktoobri lõpus siis komisjon ja nõukogu loodetavasti lepivad kokku, jõuavad kokkuleppele pigem selles osas, et kuidas järgmist potentsiaalset subsiidiumit subsiidiumeid kasutada, mille meie nägime ette parlamendina eelmisel aastal et kuidas seda kasutada. Need vahendid tulevad siis äh, heitkoguste kauplemise süsteemist, peaaegu kuus miljardit eurot isegi prognooside kohaselt on saadaval katsetusteks. nii et ma loodan, et see pakett võetakse oktoobri lõpus ka vastu ja et me saaksime siis hakata tegema juba konkreetse tööga. Äh, proua raportöör viitas siin vägagi huvitavatele tõsiasjadele. ärgem unustagem aga seda, et meil on Euroopa Liidus vastu võetud direktiiv mille kohaselt juhul, kui äh, ladustusjaam äh, saab äh, litsentsi, on tagatud ka see, et mingisuguseid lekkeid ei esine seal, sellepärast et lekete ohu korral nad ei saa saada litsentsi ja ette peaksime me nägema ka pikaajalist usaldusväärsust aga ma tahaksin, et komisjon selgitaks mulle siiski seda, et no hea küll, me räägime siin äh, kirde äh, osast Atlandi ookeanis, see on Euroopa Liidu piiridest äh, jumal teab kui kaugel, aga kes siin vastutust kannab, ma täpselt ei saa aru. et kuidas on tagatud see, et meie seadusandluse sätted on seal ookeani sügavustes ka samuti au sees. ja lõpetuseks ma ütleksin, et see ettepanek peab tagama selle lihtsalt, et Euroopa reeglid ja OSPA reeglid on harmoonias. oluline on tagada see, et needsamad ohutusstandardid, mis on meie seadusandluses sees, on ka OSPA konventsiooni osad ja sama osa, oluline on see, et see tehnoloogia öö, äh, areneks nüüd öö, äh, nii-öelda katsetasandilt kaugemale ja et me saaksime tegeleda juba eh, siis eh, näidiskatsetega. see on, eh, keegi siin ütles, et see on sama, mis prügi matmisel prügilatesse. et süsinikdioksiid on ka nagu nafta looduslikult esinev jääde jah, aga oluline on see, et me selle tehnoloogia nii kiiresti kui võimalik välja arendaksime, kui me tahame ülemaailmsele soojenemisele piiri panna. me peame tagama selle, et see süsinikdioksiid oleks maetud äh, ikka väga sügavale, kilomeetrite sügavusele merepõhja. Äh, me peame see on parem matta neid sinna sügavustesse, kus ta lihtsalt taheneb mingil hetkel ja on täiesti ohutult seal, kui see, et me seda paiskame kogu aeg õhku ja eh, seame ohtu järgnevate põlvkondade eh, elu. Thank you very much um,. I have great sympathy for suur tänu. ma äh, mõtlen sarnaselt paljude eelkõnelejatega ja kui mina olin variraportöör, osa, osale sellest direktiivist, millest me praegu kõneleme, tundsin ma samamoodi ja tahaksingi rõhutada, et väga tähtis on jälgida just seda, mille tõi välja ka Chris Davis nimelt omakõne viimases osas tõi ta välja selle, et kuna juba debatt on toimunud ja direktiiv on välja töötatud, siis praegu, praegune seadusakt aitab meid ellu viia direktiivi ja ähm, täita oma kohustusi, mis tulenevad äh, konventsioonist kõik, mida me hääletasime eelmisel näda- äh,, aastal, ohutussätted, kõik need erinevad aspektid, mi-, millega me tegelesime terve aasta, neid ei tohiks ära kasutada nüüd äh, või kaotada nüüd, kui me hakkame Ospari konventsiooni rakendama, sellepärast et kogu tegevus läheb kaugemale Euroopa Liidust ja meie tahaksime, et Ospari konventsioon tõesti võimaldaks meil ka ellu viia seda, mida me oleme hääletanud. seetõttu kõik, mis me nüüd teeme, usaldusväärsus, ohutus, vastutus, kõik need äh, asjad peavad tulema arvesse ka siis, kui konventsiooni rakendatakse. suur tänu sõnavõtu eest ja nüüd soovis ka härra Schnellhardt sõna võtta, palun. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad ma arvan, et viimase ametiperioodi jooksul me vägagi põhjalikult tegelesime CO2 geoloogilise ladustamise küsimusega. ja nagu siin juba öeldi, me võtsime vastu otsuse, mis oli suunatud väga selgele eesmärgile. mina olin alguses väga skeptiliselt meelestatud äh, CO2 geoloogilise ladustamise osas. aga arutelud näitasid ühte kui me tahame võita võitlust kliimamuudatuste vastu, siis tuleb meil CO2 ladustamisega tegeleda. meil tuleb leida meetodid ja tehnika selleks, et me ei paiskaks CO2 atmosfääri. ja kõikide alternatiivsed energiat puudutavate kriteeriumite puhul tuleb meil siiski tunnistada, et süsinik on siiski viim-, järgmise kolmekümne aasta jooksul kõige tähtsamaks energiakandjaks. ja seepärast seisame me valiku ees, kas me kustutame tule lihtsalt ära või me leiame mingid muud võimalused CO2 ladustamiseks. ja ma arvan, et äh, meie valitud tee on päris hea. mina olen Saksamaalt ja minu kodu Liidumaal on praegu käivitatud pilootprojekt, kus seda tehnoloogiat juba kasutatakse. jah, praegu kulude küsimus on ikka veel päevakorral, kuid see, mida ma seal kohapeal nägin ja mida mulle selgitati, selle põhjal võin öelda, et see tehnoloogia on väga kaugele arenenud. sest äh, CO2 ei jää ju mitte gaasi kujul, kui teda ladustatakse, vaid ta vedeldatakse enne nii et tegemist on tõesti eesrindliku äh, tehnoloogiaga. ja nüüd on väga tähtis, et nüüd konventsiooni teise ja kolmanda lisa puhul me annaksime rohelise tule, et seda oleks võimalik kasutada. kui me nüüd väga pikalt arutame selle üle ja selle võimaluse tagasi lükkame, siis kaovad teatud võimalused, mis meil praegu on olemas. me ei tohi aga neid võimalusi kaotada ja sellepärast leian mina, et jah, arutagem seda küsimust, kuid need muudatused peaksid leidma meie toetuse. aitäh! suur tänu, härra Proodi, palun! suur tänu, proua esimees jah, viimase ametiperioodi jooksul oli meil tõesti võimalus pikalt ja laialt sellest tehnoloogiast rääkida. ma ei usu, et see tehnoloogia oleks parimaks lahenduseks, sest umbes kolmandik toodetud energiast läheb kaduma selleks, et me saaksime CO kahte geoloogiliselt ladustada. nii et äh, see heitmete kõrvaldamise küsimus on selline, mille üle tuleks äh, siiski veel minu arvates järele mõelda jah, protsessid liiguvad edasi, aga mina ei ole ausalt öeldes nõus selle finantseerimisega, mis on ette nähtud. ma leian, et finantseerimist ei tuleks siduda heitmetega kauplemise süsteemiga, sest kui me vaatame asja pikaajalises perspektiivis, siis taastuvad energiaallikad peaksid olema need, mida me kasutame meil on juba süsiniku teatud ladustamismeetmed olemas. nimelt äh, näiteks äh, see, mida tehakse puuse puhul, see, et seda ähm, segatakse mullaga. ja sellisel puhul on võimalik süsinikku aktiivselt siduda. ja ma arvan, et äh, peaksime selliseid võimalusi rohkem kasutama ja selliste võimaluste kasutamist ka toetama, sest tegemist on suurepärase tehnoloogiaga, mis aktiivselt kasutab edasi jääkprodukte. seda süsinikku kasutatakse nii-öelda positiivselt edasi ja ta ei jää mitte kuhugi ladustatult seisma. suur tänu, härra Prodi, kui rohkem sõnavõtusoove pole, annan mikrofoni tagasi raportöörile vabandust, ma peaksin ka Euroopa Komisjonile vist andma sõna, jah, palun, Euroopa Komisjon, Carlos Peros Garcia, kas te soovite sõna? suur tänu, ma olen tegelikult keskkonna peadirektoraatist ja tahaksin vastata nendele küsimustele, mis siin tõstatati kliimamuutuste leevendamiseks pakuti välja uus tehnoloogia, süsiniku ladustamine, see on muidugi oluline, aga küsimus on selles, kas on tekkinud mingeid uusi probleeme ehm, lisaks nendele, mis on põhjalikult juba parlamendis ja nõukogus läbi vaadatud ja mille tuse, tulemusel siis võeti vastu ehm, juunis käesoleval aastal uus direktiiv. direktiiv annab ehm, tugeva õigusraamistiku, vältimaks mm, uue tehnoloogiaga seotud riske ja eh, praegusel hetkel on teada, et mingeid olulisi riske ei tohiks olla, inimesele ja keskkonnale ei tohiks ka mingeid ohte tekkida sellest uuest tehnoloogiast. kui siiski CO2 lekib ladustamispaikadest, siis tuleks võtta meetmeid, mis on juba paika pandud teiste direktiividega näiteks keskkonnavastutuse meetmed rakenduvad siis, see on meil juba paika pandud ja eh, samuti tuleks ära kasutada ka eh, CO2 kauplemisest tulenevaid ressursse. ning eh, peab ütlema, et see meetmete kogum on piisavalt hea aga kõik liikmesriigid ja OSPAR liikmesriigid peaksid ka selle, eh, nei-, seda direktiivi rakendama. Kirde-Atlandi veed kuuluvad Euroopa majanduspiirkonna alla, seega meil on otsesed huvid ja seetõttu on ka Euroopa Ühendus või Euroopa Liit konventsiooni osaline. jah, eh, eh, muidugi te küsisite, kas direktiiv on piisav selleks, et võimalikke riske reguleerida, meie arvame, et on. ja nüüd eh, Chris Davis palus ka, et ma täpsustaksin direktiivi sisu. see puudutab liikmesriikide territoriaalvett, samuti majandustsoone, kakssada miili rannast, aga samuti puudutab ka liikmesriikide mandrilava, seega Põhjamerd, juhul kui seda kasutatakse CO kahe ladustamiseks. Neid tehnoloogiaid on testitud, Grace Davisel oli õigus, kui ta ütles, et väga vähe on veel praktikas rakendunud näiteid, aga äh, meil on eh, geoloogilise ladustamise projekt olemas, praegu seda, eh, praegu on kasutatud seda uut tehnoloogiat juba Norra rannikul, kümneid miljoneid tonne on viimase kümne aasta jooksul ladustatud merepõhja Norra rannikul ning mingeid negatiivseid mõjusid eh, keskkonnale või inimtervisele ei ole, sellest tulenev pretsedent on positiivne meil on veel näited Euroopa majandustaastamisprogramm, äh, mis finantseerib pilootprojekte, kolmsada miljonit läheb selleks ning samuti kogemused, mis me saame nendest projektidest, aitavad tagada süsinikdioksiidi ladustamist vastavalt direktiivile. rahvusvahelisest kontekstist rääkides paljud delegaadid ka küsisid selle kohta Kristja ja vist teised ka ütlesid, et praegu on on peaaegu võimatu eeldada, et me, et me suudame kliimamuutustega võidelda ja saavutada oma eesmärgid, kui kõige suuremaid reostajaid, arenevaid riike, Indiat ja Hiinat ei kaasata. meie uus tehnoloogia on rahvusvahelise strateegia oluline komponent, asjaolu, et me oleme nüüd ka õigusraamistiku paika pannud, mis on nii-öelda lihtne, põhjalik, Ehm, see on väga hea näide ka võimalikust rahvusvahelisest rakendusest ja me jätkame selle teemalisi läbirääkimisi. suur tänu! suur tänu, härra Brokett! härra Peros Garcia ei soovi sõna võtta, jah? annan nüüd sõna raportöörile, et ta diskussiooni kokku võtaks, palun suur tänu. ma tänan nende positiivsete kommentaaride eest. ja suur tänu ka kõikide nende märkuste eest, mis siin tehti, selleks, et minu teadmisi laiendada, sest tegemist on täiesti uudse projektiga. oli üllatav kuulda, et Atlandi ookeani kirdeosa, ma tulen ju, mina olen pärit Taanist, mis on Gotlandi ookeani okay, ääres ja minu jaoks oli huvitav kuulda, et äh, kirde osa ulatub Gröönimaast kuni põhjapooluseni ühelt poolt ja teiselt poolt Gröönimaast kuni Gibraltari väinani ja Rahvapartei kolleeg ütles väga õigesti, et äh, ka Läänemeri on väga tundlik ökosüsteem ja seda mõjutavad äh, väga palju klimaatilised äh, tegurid, nagu näiteks see, et kui suvi on liiga soe ja tuult ei ole, siis paljud elusolendid seal lihtsalt hukkuvad. meie teel oli väga palju erinevaid tõkkeid, me üritasime neid ületada ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes oleme me siiski ühel meelel. me saame nende muudatusettepanekute poolt hääletada ja Euroopa peab leidma jätkusuutliku lahenduse jäätmeprobleemidele. me ei räägi siin ju mitte ainult süsinikdioksiidist, süsinikdioksiid on kõigest osa meie ees seisvast probleemist ja sellele tuleb leida probleem ning äh, geoloogiline ladustamine on üheks lahenduseks. Atlandi ookeani kirdeosa on tegelikult kõigest ettevalmistavaks aruteluks selle kohta, mis saab süsinikdioksi-, dioksiidist, mis äh, saab süsinikdioksiidi jäätmetest? kas meil on mingi kindel lahendus või me räägime siin ainult äh, abstraktsest soovide nimekirjast. meil tuleb vaadata, millised on meetmed ja kas meil on võimalik neid läbi viia. aitäh! suur tänu, proua raportöör ja kallid kolleegid! meie arutelu selle teksti kohta oli väga hea ja tahaksin nimet-, meelde tuletada, et üheksas oktoober on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. komisjonis hääletakse seda kolmandast viienda novembrini ning täiskogule jõuab see tekst siis kas novembris või detsembris kaks tuhat üheksa. suur tänu kõigile, tänaseks on koosolek läbi. ja väga.